teil ei ole vastuväiteid sellele, saadan täna vastu võetud resolutsioonid isikutele, kellele need on suunatud. sellega on osaistungjärgu istung peatatud.